koduabiliste grupi võtta oma seadusandlusesse sisse ja minna kaugemale kui miinimumstandard. suur tänu teile! suur tänu, härra volinik Andor! E, resolutsiooni eelnõu on ka esitatud selles osas, aga see tuleb hääletusele homme hääletustunni aja jooksul. sellega on see arutelu nüüdseks lõppenud ja arutelule siis nüüd viimane päevakorrapunkt, suuliselt vastatav küsimus antibiootikumide resistentsus, antibiootikumi resistentsuse suhtes ja annaksin kohe sõna küsimuse esitaja härra De Castrole, kellel on viis minutit kõneaega. härra, või proua president, härra volinik, kallid kolleegid, täna on väga oluline võimalus äh, rääkida väga olulisest probleemist, kasvavast probleemist, antibiootikumide resistentsusest loomade seas ja see on oluline meie talunikele, aga loomulikult oluline ka Euroopa äh, loomaaretusele. pooled antibiootikumidest, mis Euroopas välja kirjutatakse, kirjutatakse välja loomadele antibiootikumid on väga oluline vahend, kuidas talunikud saavad oma loomad tervena hoida nii et ega see pilt ei olegi muidugi nii must. aga me siiski esita-, esitaksime komisjonile konkreetsed küsimused, et kuidas oleks võimalik kasutada antibiootikume natukene tõhusamalt. Neid praegu kasutatakse haiguste, haigusjuhtumite vähendamiseks, aga kuidas seda saaks teha veelgi tõhusamalt. viiendal mail aastal kaks tuhat kümme tõi Euroopa Parlament äh, oma resolutsioonis välja selle, et äh, on seos loomade heaolu, loomade ja inimeste tervise vahel ning äh, me oleme näinud seda, et antibiootikumidele resistentsusega on loomade puhul väga palju probleeme, nii et keskenduge nendele andmetele, keskenduge sellele, mida me oleme öelnud igasuguste meditsiiniliste vahendite kasutamise kohta loomadele põllumajanduskomisjon äh, on äh, mulle andnud kohustuse tegeleda selle probleemiga, see, see võib tõsiseid tagajärgi antibiootikumide residentsus kaasa tuua ka inimtervisele. komisjoni kohustus ei ole mitte ainult tegeleda jälgitavu, jälgivuse, jälgimise ja äh, ja analüüsidega, nad peavad astuma konkreetseid samme antibiootikumide osas, kuigi väga paljud nendest antibiootikumidest muidugi aitavad parandada raskeid haigusi. loomade, kui loomasööt on äh, toiteväärtuselt madal, siis see võib tekitada loomades palju haiguseid ja, ja suurendab vajandu, vajadust antibiootikumide järele. kõigepealt tuleb hoolt kanda selle eest, et loomad saaksid korralikult süüa ehk teisisõnu siis äh, näiteks kalajahu äh, äh, ei, ei tohiks sööta loomadele ja teisi loomi ei tohiks sööta loomadele. järgnevatel kuudel meil on kõigil väga palju tööd, tahaksin tänada variraportööre ja kõiki teisi, kes on panustanud sellele ühisele tekstile teema osas mis on ju äh, Euroopa loomaaretusele väga oluline, see nõuab suuri jõupingutusi kõigilt ühiselt, suur tänu! suur tänu ja nüüd saab sõna volinik Andor, palun! Like commission... tänan, kõigepealt ma toonitan, et äh, komisjon on täiesti teadlik ja mures äh, seoses sellega, et äh, loomadel on arenenud välja antibiootikumi resistentsus. mis puudutab esimest küsimust, siis kahe tuhande üheksandal aastal palus Euroopa Komisjon Euroopa Ravimiametil koguda andmeid antibiootikumi resistentsuse kohta loomade hulgas. kahe tuhande üheksanda aasta kolmandas kvartalis hakkas EMEA andmeid koguma, ta on teinud koostööd liikmesriikidega ja erinevate institutsioonidega, et äh, andmeid kokku saada kümnest liikmesriigist on meil andmed koos ja me avalikustame need peagi, kaksteist liikmesriiki on veel väljendanud valmisolekut äh, esitada omalt poolt andmed. me soovime saada loomulikult andmeid äh, kõigilt ja me soovime spetsiifilisemad andmeid äh, loomaliikide kaupa. milleks on meil neid andmeid vaja? selleks, et võtta vastu teadusepõhine lähenemine. ainult andmete põhiselt saame me hinnata antibiootikumi resistentsust loomade hulgas. mis puudutab teist küsimust, siis austatud parlamendisaadikud, kinnitan teile, et äh, meil on vaja mitme valdkonna põhist lähenemist. komisjon kaasab äh, oma teenistused, erinevad ametid äh, ja äh, muud äh, osapooled, sidusrühmad selleks, et teha tihedat koostööd, eriti soovime kaasata Euroopa Toiduohutusametit, äh, haiguste ennetamise ametit, äh, Ravimiametit ja EMA referentslaborit. mis puudutab kolmandat küsimust, siis komisjon on välja arendamas viieaastast strateegiat, mis võtab tervikliku lähenemise. me pakume välja konkreetsed äh, meetmed vältimaks antibiootikumi resistentsust nii inimeste kui ka loomade hulgas. oleme läbi viimas äh, avalikku kuulamist sel teemal hindame veterinaarravimeid ja loomade sööta. plaanime sellest lähtuvalt äh, uusi samme ja mõjuhinnanguid. andmetest ja tõenditest lähtuvalt teeb äh, komisjon omad järeldused äh, seadusloome algatuse osas ja me tutvustame andmeid novembris kaks tuhat üksteist, kui toimub äh, antibiootikumide teemaline kohtumine. tänan ja nüüd kõnelejad äh, fraktsioonide nimel, esimesena proua Jegler Rahvapartei nimel kaheks minutiks. tänan, proua president, äh, härra volinik kõigepealt ma sooviksin tänada põllumajandus- komisjoni esimeest Paolo de Castrot algatuse ülesnäitamise eest, esitades komisjonile küsimuse niivõrd olulisel teemal. olles äh, kuulanud äh, volinikku, tahaksin ma öelda, et äh, liikuge teoorialt edasi praktikale, me peame tegema midagi reaalselt. antibiootikumi resistentsus on väga tõsine teema ja vähe on pööratud tähelepanu äh, sellele probleemile loomade hulgas. antibiootikumid on kasulikuks äh, vahendiks äh, hoida loomad äh, tervetena ja produktiivsetena, me räägime siin ka loomade tervishoiust ja tulevikuski peaks olema võimalus ähm, kasutada antibiootikume, et võidelda haiguste vastu nii inimeste kui ka loomade hulgas ja kõigeks selleks on meil vaja koordineeritud lähenemist ühenduse tasandil. me oleme tegelenud äh, põllumajanduskomisjonis äh, põhjalikult selle teemaga kaheteistkümnendal aprillil me võtsime kolmekümne nelja poolthäälega vastu vastava resolutsiooni. meil oli fraktsioonide ülene koostöö, panime kokku väga tasakaalus ja hea teksti ning äh, palun kolleegidel ka see tekst homme täiskogul hääletusel kinnitada. see dokument on tasakaalus seal pööratakse tähelepanu loomade tervishoiule, antibiootikumi resistentsusele, aga ka ettevõtlusele, nii et ma tänan kõiki äh, põllumajanduskomisjoni kolleege, eriti proua Paulsenit, hea koostöö eest. ma ootan komisjonilt tegusid, suur tänu tähelepanu eest tänan sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel härra Kapulas Santos, üks minut, palun. tänan, proua president, härra volinik, austatud äh, kolleegid, antibiootikumide kasutamise tagajärjed loomade ravis on meile teada ja need on murettekitavad meil on ranged normid, parlament on ka tegelenud selle teemaga, meil on olnud positiivseid algatusi, oleme loonud antibiootikumidega seotud võrgustiku, aga senistest algatustest ei piisa, meil on vaja kontrollimehhanisme, meil on vaja meetmeid, et tulla toime nende sügavate probleemidega väga oluline on ka vahetada häid praktikaid selles valdkonnas. põllumajanduskomisjonis võeti äh, raport äh, suure häälteenamusega vastu, millele viitas ka proua Jeegle. me peaksime kindlasti äh, tugevdama tootlikkust ja rahvatervist suur tänu ja proua Paulsen ALDE fraktsiooni nimel, palun. suur tänu, proua president. volinik, kallid kolleegid. me oleme põllumajanduskomisjonis teinud ära suurepärase töö. on haruldane, et et poliitiline kogu jõuab sellisele üksmeelele, nagu meie sellel juhul saavutasime. Anti-, antibiootikumi resistentsus on suurim oht nii loomade kui äh, inimeste tervisele. kunagi olid äh, laste, noorte ja ka loomade hulgas suurimaks surmapõhjuseks nakkushaigused. ärme unustame, et me kõik oleme loomad. meil on samasugune kaitsesüsteem, samasugune stressitundlikkus ja kui me midagi ette ei võta, siis me kahjustame oma immuunsüsteemi ja meil on vaja enda kaitseks antibiootikume nii et me oleme sellele teemale juba mõelnud inimravimite kontekstis ja püüame praegu aru saada, mis ähm, tulevikus juhtuda võib. kui meil ei ole enam võimalik antibiootikume enesekaitseks kasutada, siis me tegelikult ju jõuame tagasi oma vanavanemate aega haigused, mida me tänapäeval peame lastehaigusteks või banaalseteks haigusteks, võivad uuesti muutuda surmavaks. nii et me ei aruta siin praegu mingisugust kerget teemat, me ei tohiks seda kergelt võtta ja seetõttu olen ma väga-väga õnnelik selle üksmeele üle. loomulikult on resolutsioonis üksikasju, ähm, mis minu meelest oleksid võinud olla natuke teistmoodi, aga kõige olulisem ei ole mitte see, et kõik komad oleksid õiges kohas, vaid see, et äh, meil on olemas tahe protsessi algatamiseks. see on kõige olulisem ja ma loodan, et äh, komisjon võtab selle teadmiseks sest ma arvan, et homme saame me täie, täiesti ühehäälse jahi sellele resolutsioonile, see on siis niivõrd tugev signaal, et kõik peavad äh, kuulama seda. ECR-i nimel äh, härra Ashworth, kaks minutit, palun. suur tänu, president, tahan tänada ka põllumajanduskomisjoni esimeest äh, selle teema tõstatamise eest. ma jagan tema äh, muret Äh, anti, antibiootikumi resistentsuse suurenemise osas loomade bakteriaalsete infektsioonide puhul ma äh, saan ka aru, et äh, see on sarnane sellega, mis toimub inimeste puhul, me näeme, et äh, paljud antibiootikumid enam ei toimi ja panevad inimeste tervise seega ohtu äh, ma olen ka nõus sellega, et esimeseks sammuks on tihe koostöö erinevate agentuuridega ja ravimitööstusega selleks, et hinnata probleemi ulatust. tahan aga öelda, et äh, erinevalt äh, populaarselt levinud arvamusest ei ole see mitte ainult põllumajandusprobleem antibiootikumide liiga laialdane kasutamine põllumajanduses eh, ei ole mitte ainult suurte tootjate probleem, vaid eh, kasutavad seda ka väikesed ja tegelikult tavaliselt eh, suurte tootjate puhul on nad tootjate poolt väga range kontrolli all, töötlejate poolt väga range kontrolli all ja liigne antibiootikumide kasutamine on töötlejate kvaliteedimeetodite tõttu väl-, välistatud aga on selge ja ma väga huvit-, ka ootan äh, komisjoni strateegiat, et äh, siin on kolm punkti, mis on olulised. kõigepealt, et see strateegia peab äh, tuginema teadusandmetel, teiseks, et võetavad meetmed peavad olema proportsionaalsed ja kolmandaks, et need meetmed ei tohiks lisada täiendavat halduskoormust ja seega ka kulusid põllumajandus- ja toiduainetetööstusele, aitäh! suur tänu roheliste nimel. kolleeg Häusling, kaks minutit. austatud kolleegid, teema on väga tõsine see ei oma tähtsust mitte ainult loomakasvatusele tulevikus, vaid ka inimeste tervishoiule. ja see ei ole ainult põllumajanduskomisjoni probleem. meil ei ole ka piisavalt äh, andmeid, kui ainult äh, kümme liikmesriiki on andnud tagasisidet, siis seda on äh, liiga vähe. me peame kiiremini edasi liikuma. tegemist on teemaga, millel äh, ei ole piisavalt tähelepanu pööratud ja see on intensiivne loomakasvatus, eriti suurtes lautades. me saame midagi selle vastu teha jõustades uut põllumajanduspoliitikat, äh, me peame panustama rohkem liikidepõhisele toomakasvatusele, me peame panustama tugevatele liikidele, ennetamine on alati parem kui ravimine. kindlasti on meil vaja pikaajalist plaani, et vähendada antibiootikumide kasutamist põllumajanduses. põhiliselt on antibiootikumide resistentsusest puudutatud need, kes töötavad põllumajanduses, näiteks loomapidajad ja väga murettekitav seoses sellega on äh, see, et antibiootikumide resistentsus kandub edasi toiduaine ahelasse ja lõppkokkuvõttes ohustatakse niimoodi kogu Euroopa rahvastiku tervishoidu, nii et me peame kiiresti tegutsema viiskümmend protsenti antibiootikumidest äh, leiab kasutust loomakasvatuses, seda on selgelt liiga palju. pikas perspektiivis äh, peame me antibiootikumide kasutamist vähendama nii põllumajanduse kui ka rahva tervise huvides. suur tänu. nüüd äh, järgmised kõnelejad, kõigepealt härra Nõnkulescu, kaks minutit. sõnatotsi marka- suur tänu, president. maailma tervisepäev seitsmendal aprillil keskendus antibiootikumi resistentsuse teemale äh, rahvatervise ohustajana. Euroopas äh, sureb äh, mitukümmend tuhat inimest mitu tuhat inimest iga päev äh, antibiootikumi resistentsuse tõttu. loomne toit võib olla selle resistentsuse allikaks ja seetõttu on meie tänane teema väga oluline. kõige olulisem võtmesõna siin on ettevaatus. antibiootikumid ise ei ole halvad, vaid nende äh, antibiootikumide vale kasutus, me ei tohiks antibiootikume demoniseerida, aga me peaks kasutama neid ettevaatlikult nii loomade kui inimeste puhul resolutsioonis pakutakse välja, et äh, loomakasvatajad ja äh, põllumehi tuleb paremini informeerida, seda tuleb äh, kiiresti rakendada ja rahvusvaheliselt tuleb kokku leppida ka antibiootikumide lisamise keeld loomatoidule. hiljutised uuringud näitasid, et USA-s umbes pool poodides äh, müügil olevast äh, lihast sisaldas baktereid, mis olid äh, resistentsed vähemalt kolmele erinevale antibiootikumi tüübile. see viitab loomakasvatusohtudele ja ma pean ütlema, et mõnikord on Euroopa põllumehed need ainukesed, kes täidavad reegleid ja kaotavad seetõttu raha. suur tänu. kolleeg Rodast üks minut. härra komissar proua president, härra volinik, austatud kolleegid, me peame tegema kõik selleks, et võidelda antibiootikumi resistentsuse leviku vastu, me oleme kõik selles osas nõus. me peame vastutustundlikult suhtuma antibiootikumide kasutamisesse nii inimeste kui ka loomade puhul, ei tohi lubada seda, et äh, ainuüksi Euroopa Liidus äh, tule, sureb kakskümmend viis tuhat inimest äh, nakatunud bakterite tõttu. kõikides liikmesriikides tuleb antibiootikume kasutada teadlikult ja loomakasvatuses tuleb teha kõik selleks, et loomad sünnist surmani oleksid võimalikult terved, siis on võimalik ka vältida antibiootikumide kasutamist. loomannete söötmine mängib siin väga olulist rolli, aga ka loomade pidamise tingimused on tähtsad. tuleks võelda altern-, mõelda alternatiivsetele meetmetele nagu fütoteraapia ja homöopaatia. Need alternatiivsed lähenemised äh, nõuavad aga rohkem teadusuuringuid Euroopa tasandil täna. Grazie, la parola all'onorevole Erbra-. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Gerbrandi, kellel on poolteist minutit, palun. suur tänu, proua president, härra volinik, kallid kolleegid minu koduriik Holland on ma-, maailmameister, kahjuks küll mitte jalgpallis, vaid hoopis maailmameister antibiootikumide kasutamises. nimelt äh, meie riik on maailmas äh, esirinnas ja loomulikult, selline praktika ei mõjuta mitte ainult äh, negatiivselt olukorda Hollandis, vaid ka mujal. tuhandeid inimesi sureb Euroopas igal aastal antibioomikatõnnide tõttu näiteks, aga näiteks ka kanade seas on väga palju äh, selliseid baktereid, millele nüüd äh, Kanada on äh, resistentsed, samuti aga muuseas ka paljud ähm, köögiviljad ja nii edasi. Taanis tehtud uuringud on näidanud seda, et kui loomi toita korralikult ilma äh, bakteriteta toiduga, siis on võimalik loomi kasvatada ka ilma antibiootikume kasutamata. komisjon on öelnud, et novembris tuleb uusi ettepanekuid ja aastal kaks tuhat kaksteist ka, aga ma tahaksin, et komisjon tõstaks selle küsimuse oma peamiseks prioriteediks, see on väga oluline. ei tohi jätta seda teemat mitte ainult liikmesriikide ajada, kelle tegutsemine on lihtsalt liiga aeglane. suur tänu! ja nüüd vaba mikrofon ja kõigepealt saab sõna proua McInnes suur tänu, proua president, on ilmselge, et äh, meil on fraktsioonide ülene kokkulepe selles osas, et antibiootikumide resistentsus on murettekitav, kuid arvestades seda, mida ütles härra volinik, et meil on andmeid kümne liikmesriigi kohta, aga neid ei saa veel avalikustada, siis me tegelikult räägime nendest muredest, mille kohta meil ei ole detailseid tõsiasju üldse olemaski ja neid tõsiasju, mille hädasti on vaja, ma tahaksin näha edetabelit äh, liikmesriikide kohta nii-öelda, kuidas nad kasutavad äh, ravimeid äh, looma kasvatamisel, et äh, saaksime siis näha, millised liikmesriigid on kõige paremini hakkama saanud. mitte selleks, et süüdistada või näpuga näidata nendele, kellel ei ole, kes kasutavad natukene rohkem antibiootikume, vaid lihtsalt selleks, et parandada nende karjakasvatuspoliitikat ega talunikud ei taha antibiootikume kasutada, kasutavad need ainult siis, kui loomad on haiged, need on kallid, need ravimid, ja seega mitte keegi kergekäeliselt eh, neid ei kasuta, see ei ole justkui nagu looma jootmine eh, meil on vaja infot, meil on vaja detaile, ootame seda novembrikuiset strateegiat pikisilmi, selleks et see probleem, see kasvav probleem Euroopas ei oleks igavene. suur tänu! suur tänu, härra Jaar. tänan, proua president. ma olen raportöörile ja komisjoni esimehele väga tänulik, et see teema päevakorda toodi. antibiootikumi resistentsus loomade hulgas on oluliseks probleemiks äh, ja sellest võib saada probleem ka inimeste jaoks, meil on vaja terviklikku ja teaduslikku lähenemist sellele teemale. antibiootikumide kasutamine loomakasvatuses on ka tulevikus vajalik. samas tuleb meil äh, tõrjuda inimestele tekkivaid ohtusid. ma loodan, et äh, raport saab parlamendi toetuse ja nagu eelkõnelejad on öelnud, siis äh, meil on vaja olukorra analüüsi ja meil peavad olema andmed kõikide liikmesriikide kohta, seda loomade, põllumajanduse ja Euroopa Liidu kodanike huvides, tänan. suur tänu ja sõna saab ära Mikko Lašik. Eh, eh, signora presidenta Um, dámy a páni, chcel by som poukázať na jeden... Tänan, president. Ma tahaksin öelda, et äh, kõik Euroopa mikrobioloogia kongressid, kui nad räägivad inimeste antibiootikumi resistentsusest, siis nad äh, on rääkinud sellest, et stafülokoki vastu ei mõju enam ükski antibiootikum. kuidas selleni jõuti? liiga palju on kasutatud antibiootikume loomakasvatuses täiesti vastutustundetult, tonnide kaupa ennetavalt antakse loomadele antibiootikume sööda kaudu ja seetõttu on ka inimestel tekkinud äh, resistentsus. inimesed ei saa enam äh, kaitsta ennast äh, nakkuste vastu, mis nad saavad võib-olla haiglatest. komisjon peaks koguma andmeid ja edendama ka uute antibiootikumide väljatöötamist, mis võiksid päästa inimelusid. tänan ja järgmisena kolleeg Paška. Eh, tänan, proua president. keemia ja farmatööstuse toodete kasutamine toiduainetes toob endaga kaasa ravimite pääsu inimorganismi. me peame tähelepanelikult jälgima põllumajanduse tegevust selles valdkonnas ja analüüsima, millised saavad olema mõjud inimelule tuleb välja sõeluda võimalikud äh, lahendused, eriti just kasutades uusi tehnoloogiaid. suureks ohuks on antibiootikumi resistentsus, aga me peame vaatama teemat äh, laiemalt, tänan. tänan. ja volinik Andor saab sõna, palun Uh, suur tänu proua president austatud saadikud uh, novembris esitatav kava uh, täpsustab siis täpsemalt seda kuidas komisjon koos liikmesriikidega saaks lahendada seda probleemi kõikides sektorites mõned nendest sammudest võibolla eeldavad seadusandluse muudatusi teised mitte võtmetähtsusega on leida õiged vahendid ülesandeks, ma olen teiega täiesti nõus selles osas, et me ei räägi siin mitte ainult äh, loomakasvatuse küsimusest, me tahame vähendada ka äh, laiemalt äh, resistentsust. on erinevaid vahendeid, mida siin võiks kasutada harimine, teadus, teadvustuskampaaniad ja nii edasi ja sellepärast arvame ka seda, et andmeid tuleb koguda, et paremini mõista. liikmesriigid on üles näidanud huvi andmete edastamiseks ja see on väga julgustav. ja tõesti, meil on ka ajakava, tegevuskava te,, tegevuse jaoks eh, praegu tege-, tegeleme ettevalmistama tööga, analüüsiga, veterinaartoodete, eh, veterinaarsete meditsiinitoodete analüüsimisega ja nii edasi seaduslikud ettepanekud, nii nagu ma juba ka ütlesin, tulevad siis aastal kaks tuhat kaksteist. Euroopa Komisjon tervitab Euroopa Parlamendi väärtuslikku panust ja tahame teiega jätkata koostööd nii nagu ka liikmesriikidega ja kõikide teiste huvilistega, meil on üks ühine eesmärk, me peame kodanike tervist kaitsma. suur tänu! suur tänu, härra volinik! resolutsiooni ettepanek on tehtud, sellega on see arutelu lõppenud, meie istung äh, ka peatatakse. Äh, vabandust, hääletame äh, homme kell kaksteist, järgmine istung homme.